kogu see tulemus saavutati ühistöö tulemusel, aitäh! suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletatakse homme kell kaksteist. daamid ja härrad. järgmine päevakorrapunkt on härra Kasmareki raport komisjonipoolse välisabi korralduse peakorteril delegatsioonidele üleandmise mõju abi andmisele. raportöör neli minutit. see teema puudutab äh, välisabi korralduse delegatsioonidele üleandmist Brüsseli peakorterilt Euroopa Liidu delegatsioonidele abi saavates riikides. pikaajaline, pikaajalised eesmärgid ähm, hõlmavad muuhulgas tõhususe parandamist ja abi andmise kiirendamist ning äh, abi haldamise protseduuride lihtsustamist. veel üheks eesmärgiks on äh, abi kvaliteedi parandamine ja ma olen kindel, et te nõustute, et eh, sellisel detsentraliseeritud lähenemisel on terve rida eeliseid. see on abisaajatele tõhusam, see on tõhusam haldamise ja tegevuste koordineerimise koha pealt. samas eh, vastutus kandub samuti üle koha peale. selline korralduse üleandmine aga ei lahenda kõiki probleeme. abi, mille haldamine toimub detsentraliseeritult, hõlmab endiselt väga laiulatuslikke valdkondi, see vald-, ulatus on väga lai, tarvis on parandada koordineerimist liikmesriikide ja abisaajate riikide vahel ja üldse meie tegevuste vahel ning ülesandeid paremini koordineerida. detsentraliseerimine aitab vähendada ka abi ülekandekulusid. see on hea, aga ei ole muidugi ainus võimalus kulude vähendamiseks samas on võimalik paremini keskenduda abisaajate vajadustele. tõususe parandamiseks tuleb tegeleda ka mitmete muude asjadega. me oleme viimastel aastatel muutnud äh, delegatsioonide koosseise, äh, paljud töötajad tegelevad poliitiliste ja kaubandusküsimustega ja seepärast kutsume üles komisjoni tagama paremat tasakaalu, et kõik kõikide ülesannete jaoks oleks piisavalt eh, töötajaid. tunneme muret ka suure töötajate liikuvuse pärast. oluline oleks ka kontaktpunktide loomine, mis oleksid eh, vastutavad eh, arenguabi sidususe eest ma olen veendunud, et Euroopa Liidu finantsinstrumendid ja arenguabifond peaksid rohkem keskenduma vaesuse vähendamisele. vaesuse kaotamine on üks meie ülesandeid, mis on mainitud ka Lissaboni lepingu artiklis kakssada kaheksa. ei Euroopa Komisjon ega liikmesriigid ei tohiks kasutada praegust kriisi õigustusena äh, nõndanimetatud more for less äh, lähenemise sisseviimiseks. see vähendaks veelgi delegatsioonide koosseisu ja tekitaks probleeme. Äh, aitäh. suur tänu selle sissejuhatuse eest. nüüd vaba mikrofon. kaks inimest on nimekirjas. kõigepealt proua Vassescu suur tänu, härra president. minu arvates on see suurepärane raport, mis toetab institutsionaalseid muut-, mis võtab arvesse Lissaboni lepinguga kaasnenud institutsionaalseid muutusi. Euroopa välisteenistuse äh, abi andmise delegeerimine on osa meie üldse, meie üldisest äh, arengupoliitika delegeerimisest see on parem lahendus, kuna ollakse otseses kontaktis kohalike inimestega. delegatsioonides töötavad inimesed peavad läbima ka piisava koolituse, et neid fonde korrektselt hallata, kuna see on täiesti uut tüüpi tegevus nende jaoks. delegeerimisega peab kaasas käima ka kõikide teiste agentuuride töö ülevaatamine koha peal, seeläbi saame me selgelt paika panna rahastamise prioriteedid ning uurida ka, kus on rahastamise kattuvused. ma toetan kohalike võimude tegevusi, sest nemad ju mõistavad kõige paremini seda keskkonda, kus delegatsioonid töötavad. suur tänu nüüd proua Fe-, härra Ferreira. Um suur tänu, meie arenguabi tõhusus on ääretult tähtis siin on probleeme, mis on, lähevad palju kaugemale kui haldusküsimused, kas see on tsentraliseeritud või mitte, nagu raportöör ka ära mainis. sektoriaalsed, Euroopa Liidu sektoriaalsete poliitikate ning eraldat-, arenguabiks eraldatud summade vahel peab olema side abi peab olema ka sobilik, see peab olema kooskõlas meie sotsiaalsete eesmärkidega, see peab olema ka teostatav. Euroopa Liit peab siin tõesti olema toetav, nad, ta ei tohiks midagi peale suruda või ette kirjutada, tuleb vaadata vajadusi ning võimalusi ning silmas pidada kohapealsete inimeste sõltumatut tahet. samuti tuleks äh, tõhustada lõuna-lõuna vahelist koostööd. tuleb ära kasutada täielikult kohalike inimeste potentsiaali, mitte suurendada veel nende sõltuvust sest suur osa arenguabist tegelikult praegu jõuab tagasi päritoluriiki läbi selle, et sihtriik ostab nendelt äh, teenuseid ja kaupu. suur tänu ning lõpetuseks selles arutelus härra Levandovski. suur tänu, me tervitame loomulikult härra Kašmareki raportit ning samuti Kontrollikoja aruannet, mis mõlemad näitavad, et välisabi andmise delegeerimine on kaasa toonud positiivseid tulemusi. ning loodetavasti on abi andmine nüüd tõhusam, parem ja kiirem. loomulikult, et tervet, ära kasutada selle delegeerimise potentsiaali, tuleb ära äh, tagada ka, et tulevikus on meil piisavalt personali ning parlament toetab meil meid selles. samas, me oleme pühendunud sellele, et äh, parandada need vead, millele viitas nii kontrollikoja aruanne kui ka härra Kaczmareki raport me peame tõesti paremini mõõtma oma abi tulemusi, meie kult-, tegevuskultuur peab olema tulemustepõhisem. me peame rohkem ära kasutama inimressursse, kontsentreeruma nad tõesti sinna, kus neid on kõige rohkem tarvis. ja eelkõige peame me keskenduma Aafrika ja naabruskonna delegatsioonidele. nagu mainiti, on probleemiks ka kaadri voolavus nelikümmend protsenti meie töötajatest on ajutise lepinguga inimesed, kelle leping kehtib kolm aastat. ja selle määra suurenemine võiks tulevikus tekitada tõsiseid probleeme, seega pro-, lepinguliste töötajate ning kaadrivoolavuse probleemi leevendamiseks soovime me lepingulisi töötajaid üle kanda peakorterist delegatsioonidesse, kui nende lepingud on lõppenud. ning me sooviksime, et sõlmitaks kuueaastased, mitte lühemad lepingud tulevikus. ning me loomulikult soovime, et parlament ja teie raportöör toetab meid selles. suhted uue teenistuse, välisteenistusega on tulevikus ääretult tähtsad, täh-, me oleme loomulikult kokku leppinud, kuidas tööd jaotada ning siin mängivad olulist rolli ka delegatsioonide juhid, kes ei ole mitte ainult autoriseerivad ametnikud, kuid nad peavad tag-, nad peavad tagama ka teenistuse tegevuse sidususe. ning eelkõige vastutab eelarve täitmise eest volinik ning volinik vastutab parlamendi ees. mõnes mõttes on see delegeerimine positiivne areng, me oleme valmis järgima kontrollikoja aruande ning härra Kaczmareki nõuandeid selleks, et meie töö oleks tulevikus veel tõhusam. suur tänu, härra volinik, see arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme kell kaksteist. nüüd, daamid ja härrad, tahaksin ma teile teada anda, et me peatame istungi kaheks minutiks, siis jätkame.